PP ja Rahvapartei on esitanud mitu taotlust komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmiseks. muudatuste nimekiri avaldatakse selle istungi protokollis. muudatused on kinnitatud, kui protokolli kinnitamise ajaks vastuväiteid ei esitata